just, äh, mis põhjus, äh, mis on seotud satelliidipõhise tehnoloogia arendamise üle maailmsete lennuseiresüsteemidega. Äh, see on meie järgmise debati teema ja esiteks saab sõna kohe härra Kraamer, kes on küsimuse autoriks. härra Kraamer, teil on sõna. volinik, austatud daamid ja härrad Äh, transpordikomisjoni nimel tahaksin ma suulist äh, küsimust esitada satelliidipõhise tehnoloogia arendamise üleilmsete lennuseiresüsteemide jaoks kohta. traagilised sündmused äh, lennuliikluses niivõrd haavatavad on tänased aeronavigatsioonisüsteemid, mis takistasid hädaseisundis lennukite õigeaegset tuvastamist ja asukoha kindlaks tegemist. me teame, millised tra-, traagilised sündmused äh, olid seotud lennu Malaisia Airlines äh, kolmsada seitsekümmend ja Air France'i lennu nelisada nelikümmend seitsega seoses ainult kolmkümmend protsenti maailma õhuruumist on äh, tänaste lennuseiresüsteemidega kaetud. see takistab nii väljatoomisprotsesse kui ka päästet ja seetõttu on vaja midagi ette võtta üks paljulubavaid äh, võimalusi on äh, satelliidi automaatse sõltuva seire üldseade. see tehnoloogia võimaldab paremat kontrolli ja paremat juhtimist äh, lennuliiklusele, eriti tähendab see rohkem ja tõhusamat ohutust, aga ka tõhusust ja kontrolli ning vähem taristukulusid. nii et igatepidi võituga on tegemist selle süsteemi näol. meie komisjon on seetõttu äh, veendunud, et reeglid, reegleid on vaja kohastada selleks, et inimelusid pääste, päästa. rahvusvahelise tsiviillennustuse organisatsioon äh, on ka meiega päri ja äh, IGEO ning ka meie äh, äh, komisjon äh, paluvad, et novembris Genfis ülemaailmsel raadiosidekonverentsil WRC viisteist äh, eraldada eh, Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu poolt vajalik raadiosagedusspekter. meie küsimused on järgmised. mida arvab komisjon üleilmse lennuseire satelliidipõhisest tehnoloogiast ning milline on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta ülemaailmse raadiosidekonverentsi eh, komisjoni seisukoht selleks, et raadiospektri segadus, sagedus oleks eraldatud. me täname teid vastuse eest, eh, austatud volinik suur aitäh eh, ja nüüd saab sõna volinik vastuseks, palun. proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, eh, lubage eh, mul täna võtta sõna neljandat korda väga olulises teemavaldkonnas. komisjon arvab, et satelliidipõhile tehnoloogia üleilmseks lennuseireks on väga positiivne areng. pärast Air France'i lennu neli neli seitse tragöödiat Äh, on Euroopa asunud tegutsema selleks, et paremini lennukeid äh, seirata ning äh, tuvastada hädas olevaid lennukeid. Malaisia Airlines lennu kolmsada seitsekümmend kadumise järel märtsis kaks tuhat neliteist äh, oleme tegelenud ka selle küsimusega. pärast üheksandat juulit kaks tuhat viisteist äh, oleme me ühehäälse äh, tagasiside saanud komisjoni määruse üheksasada kuuskümmend viis kakssada kaksteist muutmiseks selleks, et lennuseiresüsteeme paremaks muuta. nii uurimistegevuses kui ka õiguslikus töös on tulemuspõhine meie tegevus, mis tähendab seda, et me ei eelista mingisugust ärilist või tehnoloogilist lahendust eh, kuni sinnamaani, kuni tehnoloogia on kasutamiseks valmis ja küps meie reeglid äh, võimaldavad äh, paindlikkust ning kaasavad tehnilisi vahendeid, nii täna eksisteerivaid kui ka äh, tulevikusüsteeme, näiteks Galileo pääste- ja tuvastamissüsteemid või ka automaatse sõltuva seire üldseade ADSB. meie töö baseerub kolmel põhimõttel. esiteks Need nõudmised peavad olema tulemuskindlad ning tehnoloogiliselt neutraalsed. seda on vaja tagada selleks, et äh, suured, äh, suurte tsiviillennukite puhul oleks antud edasi informatsioon lennuki asukoha ja liikumistrajektoori kohta, äh, seda selleks, kui on vaja lennukit otsida, teostada päästet või väljatoomisoperatsioone. edasi tehnoloogiat peab kasutama äh, tõhusalt ja ohutult, mis tähendab seda, et sellel peab olema lisaenergiatoide äh, ning äh, selle lennu järgimisseadmed peavad töötama kogu aeg. see oleks väga oluline olnud just eelmise Malaysia Airlines lennu kolmsada seitsekümmend puhul lennukitootjad peavad kasutama ära kõige kulutõhusamaid võimalusi. komisjoni ettepaneku tekst on juba edasi saadetud Euroopa Parlamendile ning ka nõukogule analüüsimiseks. selle alusel äh, peaks äh, kokku pandama äh, väga kõikehõlmav õigusettepanek enne aasta lõppu. rahvusvaheline tsiviilennustuse ajakohastab oma rahvusvahelisi reegleid ka vastavalt nendele põhimõtetele. me töötame aktiivselt selle nimel, et pardal viibijatel oleks võimalik kasutada internetti ja seda kasutatakse ka satelliit tehnoloogia läbi lõppkokkuvõttes võimaldavad uued tehnoloogiad täielikult reaalajas järgida maa pealt lennu kulgemist. tulles tagasi nüüd satelliit ADS-B tehnoloogia juurde, Eh, see eh, võimalus on meile huvi pakkuv ning komisjon ütleb aga, et tegemist on ainult ühe võimaliku lahendusega teiste eh, hulgas. erinevaid võimalusi on tehnilisest töödokumendis ka lahatud, mis rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsioonile oleme saatnud mis puudutab ülemaailmset raadiosidekonverentsi Genfis, siis peab ütlema, et komisjonil ei ole mingisugust hääleõigust nendes küsimustes Äh, novembris äh, oleme äh, vastu võtmas nõukogu järeldusi sel teemal, aga me raadiosagedusest seal ei räägi ja seetõttu me tunnustame Euroopa Parlamendi algastust ning, algatust ning töötame liikmesriikidega koos ettevalmistamaks ülemaailmset raadiosidekonverentsi ja neid läbirääkimisi. kokkuvõttes komisjon toetab ADSB satelliiditehnoloogia äh, arendamist, äh, selle rõhutamist ülemaailmsel raadiosidekonverentsil ning selle kajastamist ka meie määrustes. Äh, me tagame ka seda, et ülemaailmseks raadiosidekonverentsiks ettevalmistamiseks on liikm-, liikmesriigid valmis ka kasutama satelliit ADSB Äh, info edastusega, mis vastab meie standarditele, suur aitäh! aitäh äh, selle vastuse eest, volinik, ja nüüd kuulame ära fraktsioonide esindajate seisukohad ning kõigepealt saab sõna härra Marinescu Rahvapartei nimel. aitäh, lugupeetud president kahjuks ähm, ähm, tahaksin öelda, et jah, kahjuks meil hetkel ei ole väga head seiresüsteemi ning lende ei ole võimalik jälgida. Äh, kahjuks äh, on see võimalik ainult kolmekümne protsendi äh, maakera pinna ulatuses Aafrikas näiteks, äh, Aasias ei ole võimalik midagi teha tänu puudu, äh, puuduvale tehnoloogiale, tänu sellele, et ei ole maapealset teiresüsteemi äh, ja praegune süsteem on ka väga kulukas, meil ei ole võimalik pidevalt lennuki asukohta kindlaks teha ja see ei, ka ei saa me ka õhuruumi piisavalt kasutada, meil on olemas aga tehniline lahendus ning see suudaks tagada väga hea õhuruumi katte, projekte, ehm, näiteks ADSB süsteem, eh, seda võiks tööstuslikus ulatuses tasandil, seega oleks satelliidipõhine seiresüsteem täiesti võimalik, ehm, selleks on vaja ainult eh, raadiospektri rage-, sageduste eraldamist ja see peaks toimuma WRC viieteistkümne raames ja ka läbi eh, rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni ülemaailmse ra-, ülemaailmne raadiokonverents toimub selle aasta viieteistkümnendal novembril ja me peaksime me tõesti kasutame ära selle võimaluse, sest järgmine konverents on alles nelja aasta pärast. Äh, tegemist on tõesti väga tõhusa sündmusega, mis võimaldab pääste- ja otsinguoperatsioone parandada ka transatlantiliste lendude puhul Äh, ICAO äh, igatahes toetab äh, sellist lähenemist ja on ka ametlikult teatanud, meie samuti tervitame komisjoni seisukohta ja palume, et komisjon teeks kõik, mis vajalikku, et ka liikmesriigid seda lähenemist WRC viieteistkümne raames toetaksid, aitäh! aitäh ja aitäh, et pidasite ka kõneajast kinni ja järgmisena saab sõna proua Anderson sotsiaaldemokraatide nimel, palun. aitäh, president reguleerivad asutused, sektor ja kodanikud mm, leiavad, et lennuseiresüsteem satelliidide abil peab paranema. Euroopa satelliidisektor on valmis oma panuse andma Äh, piisav äh, raadiosagedusspektri eraldamise puudumine on üks takistus selles valdkonnas, aga see on väga oluline valdkond. asi ei puuduta ainult pääste- ja otsinguoperatsioone, see puudutab ka äh, võimalusi võimaldada lennukil halbu ilmastikutingimusi vältida ning kasutada keskkonda vähem kahjustavaid lühemaid marsruute rahvusvaheline tsiviillennunduse, eh, vabandust, raadiospekt-, eh, ülemaailmne raadiokonverents on juba toetanud seda, et spektri eraldamist tuleb uuesti läbi vaadata. Eh, reisijatele on vaja usaldust lennuseiresüsteemide suhtes, nii et tervitan seda suulist küsimust ja kutsun komisjoni üles täiskogu seda resolutsiooni toetama, aitäh! aitäh! järgmisena saab sõna proua Foster palun. aitäh, president, aitäh, volinik. mina tervitan seda küsimust, mille on esitanud meie kolleeg Ma-, Ma-, Mihhail Kraamer, minu arvates on väga õige aeg seda küsimust esitada. irooniliselt tõstatasin raadiospektri küsimuse lennundussektori jaoks juba kolmkümmend aastat tagasi ja siis olin ma tööstuskomisjoni liige. tollal äh, oli probleemiks mobiiltelefonide arvu kasvamine ja see kõik oli enne Galileod, nii et, et me oleme äh, edasi liikunud ja tehnoloogia on meid selles kõiges aidanud ning seetõttu me peaksime suutma ära kasutada neid äh, kõrgelt arenenud süsteeme lendude seireks Eh, kogu maailma lennuõnnetuste uurijad, eh, nendelt oodatakse, et nad uurivad lennuõnnetusi ja muid intsidente väga põhjalikult ja täielikult ja seetõttu on meie ülesanne anda neile vahendeid, mis võimaldavad neil oma tööd teha. niisiis, nagu ma ütlesin, me tervitame seda arutelu eh, antud teemal, me toetame raportööri ja ECR fraktsiooni toetusele võite loota, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Telitška äh, president, äh, volinik, loomulikult me toetame seda küsimust, aga me oleme ka äh, osalenud selle küsimuse koostamises. see, mida te täna vastuseks ütlesite, lugupeetud volinik, näitab, et komisjon teeb jõupingutusi ja seda meie fraktsioon kindlasti hindab. Te rahustasite meid ja ütlesite, et lennunduspakett, mis esitatakse detsembri alguses, kindlasti Äh, sisaldab vajalikku ettepanekut, kui ma vaatan neid kolme teie jaoks olulist elementi, siis mulle tundub, et äh, et see varusüsteem või toetussüsteem on hädavajalik, mis puudutab äh, tehnoloogia neutraalsust, siis mina ütleksin sellele jah. loomulikult meil on vaja vaadata ka läbi mõjuhinnangud, aga kõige oluline on täielik koostalitusvõime Te kõnelesite ka kulu, äh, kulusäästlikest lahendustest, minu jaoks ei pea see tähendama kõige odavamat, aga äh, just sellist süsteemi, mis võimaldab äh, saavutada kõige paremaid tulemusi ja ma arvan, et me peaksime selle kõik võtma kasutusele väga kiiresti ja mida öeldi raadiospektri kohta, toetan kolleegi. ja järgmisena saab sõna härra Ertug. aitäh lugupeetud volinik, loomulikult toetan ka mina seda kolleeg Kraameri ettepanekut, tahaksin oma kõneaega eh, kesk, keskenduda ärilendudele või kommertslendudele. mina olen seisukohal, et me peaksime selle süsteemi ka väikestele lennukitele laiendama Eh, Prantsusmaa lennundusamet eh, oma uurimuses on juhtinud tähelepanu sellele, et keskmiselt igal eh, aastal juhtub keskmiselt viisteist õnnetust ja viiskümmend nendest juhtumitest on toovad kaasa ka surmi, nii et, et ma arvan, et meil on siin tõesti võimalus oma tegevusega edasi minna, selliseid õnnetusi tuleb kindlasti vältida ja seetõttu nõuan mina või ma palun, et me eh, viime selle ADSB süsteemi, eh, võtame selle tõesti kasutusele. Eh, juba kahe tuhande kaheksandal aastal koostas Euroopa Parlament algatusraporti antud teemal. sellest raportist ei ole mitte midagi välja tulnud, nii et, et komisjon peaks selles suunas tõesti nüüd kiiresti tegutsema, nii et, et palun tehke seda, aitäh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 Äh, lennuseiresüsteemidega, mis võimaldab lennukeid tuvastada ja kindlaks teha, kas nad on sattunud hätta või ei. Äh, antud hetkel lennuseiresüsteemid katavad üksnes kolmkümmend protsenti maailma õhuruumist. Äh, loomulikult on, tähendab see seda, et on piirkondi, mis on täiesti kaetud, näiteks ookeanid, piirkonnad, metsad, ICAO in-, andmetel aitaks ADSB süsteem olukorda oluliselt parandada. selle süsteemi tõhusus on kinnitust leidnud ning lennujuhtimist parandaks see süsteem oluliselt mul on komisjonile küsimus, kas te olete hinnanud ka selle ADSB süsteemi nõrku kohti ja kas teil on ka mingi ajakava, äh, millal see süsteem Euroopa õhuruumis kasutusele võetakse? aitäh selle küsimuse eest ja järgmisena saab sõna härra Marias. aitäh. Äh, lennundusõnnetused Euroopas tuletavad meile meelde äh, nende Äh, tragöödiate põhjust. Need põhjused jäävad tihtipeale kindlaks tegemata ja neid äh, kahjuks ei uurita ka korralikult. praegu elame me digitaalsel ajastul ning äh, seetõttu on tõesti lubamatu et, et ainult kolmkümmend protsenti lenn, kolmkümmend protsenti õhuruumist on äh, seiresüsteemidega kaetud, nii et, et seega tuleb kindlasti kasutusele võtta sellised süsteemid nagu ADSB, selleks et parandada lennundussektori tõhusust ning suurendada sel, selle sektori turvalisust äh, sellist äh, süsteemi tuleks kasutada kogu maailmas ning Äh, me ei tohiks samas rikkuda ka, ka inimõigusi, me peaksime austama liikmesriikide suveräänseid õigusi, nii et, et see, aga sellisel juhul ei oleks see jällegi ülemaailmne süsteem. aitäh, meid on siin saalis täna tõesti väga vähe ning ma paluksin, et sellele vaatamata oleksite vaikselt, et äh, volinik saaks meile vastata, nii et, et me suudame teda ka kuulata lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, komisjon tahab tänada Euroopa Parlamenti ning lugupeetud parlamendisaadikud härra Kraamerit selle küsimuse eest, mis peegeldab ko konkreetseid muresid ja lootusi, mis on paljudel Euroopa kodanikel. me toetame täielikult neid samme, mis on astutud ülemaailmse lennuseiresüsteemi suunas, nagu näiteks ADSB süsteem ning jääme ootama edasisi samme, mis tuginevad õigusloomealasele tööle, millest kõnelesin oma sissejuhatavas sõnavõtus ma loodan, et see aitab selgitada komisjoni jõupingutusi, et see aitab meil määrata ühiselt aktsepteeritava tõhusa ning säästliku lahenduse ülemaailmseks lendude seireks jääme ootama tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja Nõukoguga selleks, et õigeaegselt võetakse vastu need konkreetsed õigusloomealased ettepanekud. aitäh! aitäh! aitäh teile, volinik! selle eh, lühikese vastuse eest, sellega on arutelu lõppenud. Eh, meil on üks resolutsiooni eelnõu sellel teemal ja hääletus toimub täna. meil on veel natukene aega poole üheteistkümneni ja peataksin istungi kuni poole kaheteistkümneni.